kõigepealt äh, vaatame läbi meie tänase päevakorra. meil on homses päevakorras kaks muudatust. homme valime komisjoni aseesimehe. me peame kokku leppima menetluse osas ja kandidaatide osas samuti äh, käsitleme homme veel mitmeid muid asju. viimati oli kõrge esindaja meie komisjonis üheteistkümnendal veebruaril ja homme tuleb ta siia tagasi. võib-olla mina ise äh, teda roh rohkem siia kutsuda ei saa, aga meil on aega ainult kaks kuud. siis ma teen ettepaneku, et me vaataksime seda arutelu Federica Morgheriniga, mis pidi toimuma. ta jääb meie juurde homme pisut kauemaks nii et, et ta saaks kõnelda lisaks veel ka teistest asjadest kui need, mis päevakorras olid, nii et, et eh, ta peaks tulema siis homme hommikul kell üheksa, see teie päevakorras kirjas ei ole, teie päevakorras öeldakse, et üksteist kolmkümmend, aga eh, tegelikult tuleb ta juba kell üheksa, kui mulle nüüd vahepeal muud infot ei anta ja ta jääb siia kas kella kümneni või poole üheteistkümneni, nii et, et pöörame siis homse päevakorra vastupidiseks. ma pean silmas siis hommikust päevakorda. siis on meil siin kohal ka proua Hübaskova, kes on Euroopa Liidu esindaja Iraagis. ja härra Arganiga arutame olukorda Ukrainas, tema on OSCD peavaatleja ja samuti Peeter Palaš kes äh, on ka Euroopa esindaja. niisiis ja kaheteistkümne paiku hääletame eelarvet, nii et, et me oleme homse, homme hommikuse koosoleku äh, päevakorra täielikult ära muutnud. ma loodan, et te olete sellega nõus. keegi ei ole vastu, nii et, et asi on korras, nii et, et loeme siis päevakorra kinnitatuks koos nende muudatusettepanekutega. nüüd esimehe teadaanded. me suvevaheajal ei ole olnud tegevuseta ma olen eh, esinenud terve rea sõnavõttudega Kiievist Jeruusalemmani välja. Eh, mõned nendest eh, reisidest on leidnud kajastamist ka juulis-augustis vastu võetud resolutsioonides augustis me erinevate äh, komisjonide esimeestega TV-st ja Intast näiteks arutasime siis kattuvaid küsimusi, küsimusi, mis olid kõikide komisjonide jaoks olulised ning äh, meil toimusid äh, ka ettevalmistavad kohtumised tippkohtumiseks siis Süüria ja Ukraina teemal ning samuti hoolitsesime selle eest, et et meie komisjoni laiendatud juhatus saaks osaleda ning samuti mõned teiste komisjonide liikmed, nii et, et eh, eh parlament oli tõesti väga laiapõhjaliselt esindatud. Need arutelud nüüd eh, täna ja homme jätkuvad, eh, sellepärast et olukord on üsna keeruline. ja kui Äh, aus olla, siis kogu oma poliitilise karjääri jooksul ja minu poliitiline karjäär on olnud väga pikk, ei ole ma tegelikult kunagi olnud tunnistajaks sellisele keerulisele olukorrale. see, mis Ukrainas viimastel päevadel juhtub, on tõesti muret tegi-, tekitav. Äh, praegu käib Euroopas jällegi sõda, äh, võõrväed okupeerivad ühte Euroopa riiki ning tegemist ei ole Äh, sõduritega, kes on kogemata ära eksinud äh, ja juhuslikult sellesse riiki sattunud. vastupidi, neid on siia, sinna täiesti sihilikult viidud väga selgetel eesmärkidel, sellest tuleb väga selgelt kõnelda ja me peame rääkima ka sellest seoses sanktsioonidega, samuti äh, tahaksin teada, mida delegatsioonid arvavad siis meeleoludest nende endi pealinnades me oleme eh, näinud, kuidas eh, olukord Euroopas on muutunud. me oleme praegu eh, olukorra, kus, kus tundub, et raudne eesriie tõmmatakse jälle ette tagasi. ma arvan, et eelseisev NATO tippkohtumine on kõige olulisem viimase kahekümne aasta jooksul selle kõige taustal. mina usun, et me peame tagama vabaduse, me peame tagama äh, Euroopa riikide julgeoleku ning me peame eh, olema inimeste ootuste kõrgusel, me ei saa hakata kaaluma, kas meie sanktsioonide tagajärjel ise ka kannatame või ei. Eh, Putin eh, hindab olukorda pidevalt ja väga tähelepanelikult ning meie ei tohi talle küll jätta muljet, et ta võib teha sama, mida ta tegi Krimmis, et mingeid tõsiseid kaubandussanktsioone ei tule, sellepärast et siis ta jätkab nii nagu siiamaani. sellepärast, et kui meie käitume mõõdukalt, siis Putin ei peatu. ma ei teagi, milline see lõpp on, asi on läinud juba liiga kaugele ja on liiga ettearvamatu. nii et, et igatahes parlament peab asuma selgele seisukohale ja väga selgelt välja ütlema, et et äh, mineviku lahendused ei ole minevikus. meil on vaja uut lähenemist ning mina leian, et äh, igavene rahu Euroopas, millest ma viimased aastakümned olen unistanud, äh, on läbi ning võib-olla oli tegemist illusiooniga või pettekujutlusega. aga ma ei tahaks praegu sellel Äh, teemal üksikasjadesse laskuda, kas mul oli õigus või ei olnud. aga reaalsus on selline, et äh, sündmused võtavad tihtipeale ootamatu kulu, praegu on see niimoodi läinud ja mida rutem me sellest aru saame ja mida rutem me aru saame, äh, kuidas see kõik mõjutab meie tegevust, seda parem kõigile. niisiis, suur aitäh, et te olite nõus nende päevakorra muudutu-, muudatustega ja et te toetasite ka minu ettepanekuid protokolli ja, ja tegevuse osas. eelmise koosoleku protokolli osas ei ole me mingeid äh, kommentaare saanud. niisiis nüüd teise aseesimehe valimine. kuue. kuue on esitanud kandidaadi härra Javier Kuzu Äh, jah, me pakkusime välja Javier Cuso, äh, ta on Hispaaniast, äh, ta on endine raamatukaupmees, alates kaheksakümnendatest aastatest on ta võidelnud rassismi ja fašismi vastu ta on võidelnud rahvusvahelise solidaarsuse eest ja sõjakuride, kurjategijate karistamise eest. tegemist on Äh, tuntud meediakommentaatori, inimõiguste eest võitlejaga. Äh, kutsealaselt äh, on ta praegu koostamas dokumentaalfilmi muudatustest Ladina-Ameerikas. pärast Willie Meyeri tagasiastumist asendas härra Kuuso teda välisasjade komisjonis, kus on samuti sede komisjoni liige ja kuulub Iraagiga suhete arendamise delegatsiooni ning eh, NATO Parlamentaarse Assambleega eh, suhtlemise delegatsiooni ja soovit- ja ta on ka meie erakonna aseesimees. aitäh. aitäh, eh, proua äh,. mul ei ole mingeid teisi soovitusi. kas me hääletame selle kandidaadi üle, jah? kõnelejal puudub mikrofon. härra esimees, minu kolleeg härra Bechet äh, asendab proua Gurgulit hääletusel. aitäh. võtame selle teadmiseks, härra Tänok meie ei tea nendest muudatustest juhatuses mitte midagi, kas see info edastati liikmetele. Äh, ma saan aru, et keegi on tagasi astunud või, või mis on juhtunud? kui mina õigesti aru sain, siis teid teavitati sellest äh, viimasel täiskogul Äh, seda tegi kuue fraktsioon, ma olen selles täiesti kindel, et äh, selline teade oli. nii et, et tegemist on täiesti tavalise menetlusega, keegi ei ole hääletust taotlenud, nii et, et me võime kolleegi siis ametisse kinnitada lihtsalt heakskiitmise teel plaksutades. Äh, palju õnne, härra Kruuso, tulge palun siia ette ja asuge oma kohale. Augenblick nicht äh, Sorry. vabandust. Äh, vabandust, kuulamiste tõttu ei ole meil praegu teie jaoks kohta, nii et, et pärast kuulamisi palun. jah, tulevased äh, suursaadikud hakkasid kartma, et jäävad oma kohast ilma. nüüd viies päevakorrapunkt meil on siin äh, suursaadik Švaiskut tema on olnud suursaadikuks Jaapanis ja nüüd on ta nimetatud siis suursaadikuks eh, ja Euroopa Liidu delegatsiooni juhiks Hiinas ja Mongoolias. ma arvan, et mul ei ole eh, vaja teda Äh, pikalt tutvustada, loomulikult hakkab ta põhiliselt tegelema välispoliitika ja kaubandusega. Äh, ta on oma seisukohti meile juba tutvustanud äh, siis, kui ta Jaapanisse nimetati, me tunneme teda, me teame, tegemist on äärmiselt kompetentse ja kogenud inimesega ja ma olen täiesti kindel, et oma luureamet